meie julgeolek on ohus ja üks nendest ohtudest on massiimmigratsioon, islamiseerumine ja terrorism. ja massiimmigratsioon on kõige selle taga. me räägime siin nendest kuulsatest CFSB-st ja CSTB-st, aga migratsiooniohtu need poliitikad ei ole vähendanud, vastupidi, need on võtnud liikmesriikidelt ära nende täieliku suveräänsuse. Euroopa Liit ei ole rakendanud ühtegi kiireloomulist meedet meie kaitseks, loomulikult on vaja teha koostööd, jagada infot liikmesriikide vahel, see on väga tõhus äh, ka võitluses selle olulise ohuga, mis meie ees seisab, massiimmigratsioon, islamiseerumine ja terrorism aga selgelt äh, tuleb välja öelda ka see, et Euroopa Liidu poliitikat äh, ei tohi siin enam edasi arendada, rohkem koostööd äh, Türgiga ei tohiks enam teha, tihendada tuleks koostööd Venemaa ja USA-ga. härra Vaimers, poolteist minutit. suur tänu. kui mina ligikaudu viis aastat tagasi Brüsselisse tulin, siis oli mul selge pilt sellest, mida tähendab eh, meie ühine kaitsepoliitika, see kõik käsitles meie ühist eh, tegevust, aga Rootsi ja teiste riikide puhul oli võimalik alati oma välispoliitikat ise ajada. siis aga sain aru, et eh, paljud on sellele väga tugevalt vastu taheti rohkem sõjaväelist jõudu, föderaalsed jõud eh, olid aktiivsed, taheti rohkem poliitikavaldkondi tuua Brüsselisse, nagu ka teistes, teiste teemade puhul. eelmisel aastal eh, võeti vastu otsus eh, seoses meie kaitsejõududega. nüüd on meil vaja vaid kvalifitseeritud häälteenamust ja tõepoolest on midagi seal puudu praegu. ma, mulle tundub, et meie järgmist kõnelejat ei ole praegu siin, härra Pju, nii et eh, palun, kolleeg Milan Moon, palun, üheks minutiks. eelmist kõnelejat praegu ei olnud. Gracias, presidenta Eh, la Unión Europea es un proyecto político. suur tänu. Euroopa Liit on poliitiline projekt ja see põhineb õigusriigi põhimõtte järgimisel. ja tõepoolest eh, ka radikaalse rahvusluse vastu võideldakse, kedagi Euroopas ei tohiks olla, kes ei eh, austa õigusriigi põhimõtet. Need, kes õigusemõistmisest kõrvale põikleksid, täna aga kuulsime kedagi, kes seda ebaõiglust tegelikult isiklikult esindab. nüüd aga praeguse olukorra juurde, härra Borrell, me elame väga seotud, omavahel ühendatud maailmas ja Euroopa Liit peab olema ülemaailmselt selge tegutseja selleks, et kaitsta oma väärtusi, me peame olema ja tegutsema asjakohaselt, tahan härra McAllisteri ja härra Donjoni tänada nende raportite eest, väga põhjalike raportite eest ja tahaksin rõhutada ka kaitseküsimust härra Donjoni raporti puhul, see on Euroopa Liidu jaoks üha olulisem ja oleme näinud praegu siin edasiminekut. aitäh, Sven Mikser, palun. Uh, suur tänu, mina piirdun eh, siis eh, ÜVKJ ÜVJP raportiga. tundub, et me alustasime üsna hilja selle teemaga ja sellepärast on meil endiselt veel kolleege, kes leiavad, et väga ebamugav on arutada kaitseküsimusi ja Euroopa Liitu koos. ma arvan, et on kaks peamist kriitika valdkonda, ühed leiavad või tunduvad leidvat siiralt, et kõik konfliktid maailmas on võimalik lahendada ilma sõjalist jõudu kasutamata ja teiseks on need, kes leiavad, et Euroopa Liit peaks jätma kõik eh, sellised eh, küsimused eh, Meie-Atlandi Liidule. ma arvan, et on võimalik teha koostööd meie liitlastega teisel pool Atlandi ookeani, aga sellegipoolest on juhtumeid, kui me peame üksinda samuti tegutsema ja kus see on vajalik selles kojas kuulsin mitmeid kolleege rääkimas sellest, kuidas me peaksime, kuidas meie oleme piiratud võimuga selleks, et aidata maailmas kriise lahendada. meie globa-, globaalne strateegia ja meie eesmärkide täitmiseks on vajalik, et meil oleksid vajalikud vahendid. see kõik ei ole tasuta, see ei ole odav, nii et kui me ei taha, et me, meie sõnad oleksid tühjad, siis peame me kasutama ka vastavaid vahendeid. suur tänu, Raus Levitšus Renew nimel, palun. suur tänu, tahaksin tänada raportööre suurepärase töö eest. Need kaks poliitikavaldkonda on sellised, kus tuleb ühiselt tegutseda lisaks sellele tuleb eh, koostalitusvõimet meie julgeolekusuutlikkuses eh, suurendada, peame hakkama saama eh, probleemidega, mis tekivad meie piiridele lähedal ja sellepärast meie idapartnerlus ja lõunapartnerlus on midagi, kus tuleb erinevad mõõtmed ühendada. meie partnerlused peavad põhinema tegevusel meie väärtuslikud partnerid, nende hulk väheneb ohtlikult ja nad vajavad korralikku staatust meie poliitikas. lisaks sellele ei peaks majanduslikud huvid olema tähtsamad meie julgeolekuhuvidest. sellised projektid nagu Nord Stream kaks puudutavad justkui ainult majandust, nii see sugugi ei ole Vene geopoliitilised mõjud, eh, Liibüa ja Süüria on seal samuti olulised. suur tänu. rahvapartei nimel kolleeg Sovko, palun. suur tänu meie uue geopoliitilise komisjoni eh, ambitsioonid selleks, et meie mõjuvõimu suurendada maailma tasandil. Eh, selleks on suurepärane võimalus nende kahe raporti arut-, arutamine. tahaksin õnnitleda härra McAllisteri ja härra Donjoni suurepäraste raportite eest ja Euroopa Parlament selgelt rõhutab seal, et ükski Euroopa riik ei ole võimeline üksinda nende väljakutsetega julgeolekuvaldkonnas hakkama saama. ja minu jaoks on oluline Lääne-Balkani riikidega suhe ja meie välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkides tuleks tagada nendele riikidele liitumine, nagu nad väärivad. Bosnia-Hertsegoviina eh, kõnelused samuti, eh, seal on praegu esimene eh, missioon tõesti, mis toimib Euroopa Liidu stabiilsus ja Euroopa stabiilsus üldiselt on olulised. meie parlamendina peame tegema kõik võimalikku selleks, et näidata üles oma toetust ja Euroopa perspektiivi toetust. seepärast peame meie välise instrumendile tähelepanu pöörama ja mina vastava raportöörina leian, et parlament peaks osalema selle programmi juhtimises meie kolleegid Lääne-Balkanis, meie vahetus läheduses peavad kuuluma Euroopa Liitu, tegu on julgeolekuküsimusega ja on aeg selleks, et Euroopa Liit tegeleks selle laienemisega ja lõpetaks selle, mis on alustatud. aitäh, nüüd härra Joachim Schuster, tema võib rääkida natuke kauemalt, kauemalt sotsiaaldemokraatidest. kolmkümmend sekundit kauem, palun jah, ma arvan, et seal ei ole kõhklusi, et süvendamist on meil vaja nendes valdkondades. see, kui USA tegutseb nii, nagu ta tegutseb, Venemaa kaitseb ainult oma huvisid ja mitmed konfliktid meie naabruses lahendatakse praegu sõjaliselt. Euroopa ei pea aga mitte ainult julgeoleku valdkonnas tihedamat koostööd tegema, eh, vaid ehm, peame intensiivsemalt koostööd eh, eh, tegema ja ka oma, oma, oma relvastusega tegelema. kui Euroopa relvatööstus ole, selleks, et see oleks äh, tõhus, on meil vaja rohkem äh, raha selles vald-, äh, selles sektoris. meil on vaja tihedamat julgeoleku- ja kaitsepoliitikat Euroopas, mis tegeleb diplo-, diplomaatiaga ja relvastuse vähendamisega siis. suur tänu üheks minutiks, palun. härra Kütšuk. suur tänu. tänan samuti raportööre. Need mitmepoolsed suhted muutuvad, on pidevas muutumises, hübriidsõjad, terrorism. see kõik muudab meie olukorda Euroopa Liidus samuti samuti demokraatia, inimõiguste kaitse ja kõik muu, see kõik nõuab tihedat koostööd. suure, suures osas Aafrikas nälgivad inimesed, Lähis-Idas vajatakse samuti meie abi. see, mis seal toimib, avaldab otseselt mõju ka meile. seepärast on meil vaja vastavat naabruspoliitikat ja peame stabiilsust suurendama eh, suheldes vastavate riikidega ja Lääne-Balkani riikidega seoses on meil samuti vaja usaldusväärset või usutavat eh, strateegiat. välispoliitikas on vaja korralikke instrumente, peame piirkonnas Euroopa perspektiivi edendama. aitäh. härra Kublius, palun, Rahvapartei nimel. suur tänu nende raportite eest kolleegidele ja siis äh, tahaksin omalt poolt tuua välja kolm punkti. esiteks, äh, meie välis- ja julgeolekupoliitika peaks olema väga selge. Euroopa edendab rahu. ja seda on võimalik saavutada integratsiooni ja laienemisega. Ukrainas äh, nähtud, Ukrainas tuleb saavutada edu ja siis saame jätkata. teiseks on meil vaja julgeoleku valdkondades tööd teha ja selleks, et saavutada strateegiline autonoomia ja tõepoolest mõjuvõimu omada. ja kolmandaks, kui me räägime NATO-st, siis on vaja kasutada palju selgemaid sõnu, meil on vaja NATO-t ja Ameerika tuumaheidutust, kuna Venemaa on meile lähedal ja kuna see naabruskond muutub üha ebakindlamaks, seepärast on meil vaja kindlamat Euroopasse seisukohta ja iseseisvust sellesse piirkonnas. aitäh, palun. suur tänu äh, juhataja, suur tänu kaks, kahele kolleegile äh, äh, on selge, et vana poliitika on suunatud äh, prügikorvi olukorras, kus olukord maailmas aina han-, halveneb. Äh, me peame otsustama, kas meie jääme lapseks, kes iga kriisi korral jookseb Ameerika issi juurde või kasvame suureks. kui me soovime olla iseseisvad, strateegiliselt autonoomsed tänases ohtlikus maailmas, siis tuleb eraldada ka vahendid Euroopa kaitse loomiseks. praegune olukord on äh, täiesti väljakannatamatu. Prantsusmaa, kelle sõdurid äh, surevad Sahelis äh,, eraldab väga suuri summasid Euroopa kaitse arendamiseks, aga Euroopa kaitsetase ikkagi ei ole veel piisav. suur tänu äh, raportöörile selgesõnalise seisukoha selle eest. kolleeg Mandl, palun. head kolleegid ma hääletan mõlema raporti poolt ja ma tänan taaskord raportööre härra McAllisteri ja Don Johni nende raportite eest, eriti selle eest, et julgeoleku olukord Euroopas on oluliselt halvenenud, et nad selle välja tõid. Euroopa Komisjoni ja nõukogu jaoks oli see oluline välja öelda, me vajame uut, me peame järgima oma lepinguid. Lissaboni lepingust ei piisa tänapäeval enam, meil on vaja eh, suuremat vabadust Euroopa Liidu siseselt ja uue lepinguga tuleks eh, selgitada ka seda, et eh, välis- ja julgeoleku küsimustes tuleb rohkem tööd teha nõukogus see, et mingeid otsuseid vastu ei võeta, võib, on tihtipeale kõige kehvem otsus üldse, Euroopa peab olema otsustusvõimeline, seda ka nõukogus ja ma loodan ja ma arvan, et parlamendis leiavad selle paljud, et me selle teemaga tegeleme, eriti välis- ja julgeolekupoliitikaga tegeldakse komisjonis nagu ka missioonikirjas οι αιστείες αστάθειας πολλαπλασιάζονται γύρω μας. η πραγματικότητα αναδεικνύει την ανάγκη για ενιαία εξωτερική πολιτική. Meillä on yhä enam kriise piirkonnas ja see muudab meie ühised poliitikameetmed veelgi olulisemaks. kahjuks oleme me ühisest poliitikast praegu kaugel. mitmed liikmesriigid on praegu äh, tegutsenud nii, et mitmed olulised küsimused äh, arutatakse selliste inimeste nagu Trump ja Erdoğan vahel. mõned inimesed ei mõista, mida see tähendab, kui riigil on naaberriik, kes ei va-, kes ei vasta rahvusvahelisele õigusele, näiteks Kreeka kulutab oma kaitsetegevusele suuri summasid äh, ja seepärast kannatavad selle all meie näiteks sotsiaalvaldkond ja haridus üksikud riigid ei saa kanda kõiki neid kulusid üksi, kõikide nende ohtude kulusid üksi, peame näitama üles solidaarsust, nagu ka minevikus, ja peame olema sõltumatud. meil peavad olema välja kujundatud enda sõjalised jõud ja see, tundub, on ainus viis jätkata. Eh, kolleeg Peeters, palun ma tahaksin tänada mõlemat raportööri väga heade raportite eest. me tegeleme väga aktuaalsete teemadega, multinatsionaalne maailmakorraldus on raputatud saanud äh, äh, saanud vundamendi postideni, me näeme kokkuleppeid, mis pööratakse tagasi, ÜRO roll väheneb, meil on vaja mitmepoolselt maailmakorraldust selleks, et tugevdada multilateraalsust, meil on vaja militaarset jõudu, mida on võimalik rakendada kiiresti, autonoomselt. meil on vaja Euroopa strateegilist autonoomiat kaitsevaldkonnas seda eesmärki ei ole liikmesmaad saavutanud, nad ei ole teinud kõike, mida nemad teha saavad, nii et praeguse parlamendi tähtaja öö, läbi saades, et meil ei ole ju veel kiiret, piisavalt öö, dünaamilist kaitsepoliitikat, nii et mais läksid tegelikult eh, eurooplased eh, valimiskastide juurde, et hääletada ühise poliitika poolt. suur aitäh, kõigepealt pean ütlema, et raport on väga hea, kui me tahame päris rolli mängida maailmas, kui meil on ambitsioonikas plaan seda rolli täita, siis loomulikult me peame tugevdama oma diplomaatilisi ja äh, poliitilisi tegevusi, tugevdades oma rolli Euroopa äh, piirides, aga sellest ei piisa. oma naabrites, naabriteks on meil ennustamatud äh, režiimid Süra-, Süüria, Iraak, Iraan, Venemaa. me peame tugevdama oma vastupidavust ja suurendama oma võimekust, kallid kolleegid autoritaarsed režiimid mõistavad dialoogi ainult jõuliste ähm, partnerite, jõuliste vastaspooltega, kui me tahame autoritaarse partneriga suhelda, siis me peame eraldama ressursse, et oma võimekust arendada ja. ja kaheprotsendiline panus kõikidest liikmesmaadest peab olema meie esimene siht. aitäh, Poskot, palun. suur tänu ja tänan ja õnnitlen ka raportööre. Euroopa Liit ja Ungari toetavad eh, Ukraina eh, territoriaalset sõltumatust ja loodavad, et rahu peagi naaseb sellesse riiki. ja Normandia formaat aitas kaasa sellele, et eh, need protsessid, rahuprotsessid algasid taas kord ja ma loodan, et peagi jõuab jõuame lahenduseni selle konflikti puhul. selles riigis on pingeid. riigi valitsus tegeles varem rahvusliku natsionalistliku poliitikaga ja vähemuste õigusi piirati. nüüd kutsuti üles Ukraina kodanikke üles koostööd tegema, see on positiivne märk ja ma leian ja loodan, et Liit äh, õigusandlus kajastab seda samuti peagi. Euroopa Liit peab tegutsema aktiivselt äh, selle rahu loomises äh, oma naaberpiirkondades, aga peame üles kutsuma ka sellele, et vähemuste õigusi austataks. suur tänu, kolleeg Piltšik, palun üheks minutiks. And... aitäh, proua esimees ja raportöörid, tahan tänada mõlemat raportööri väga hästi tasakaalustatud raportite eest. ja ma tahaksin äh, julgeolekupoliitika kohta mõned märkused. ma tervitan sellist horisontaalset lähenemist, on oluline Euroopa Liidu institutsioone tugevdada, kui me tahame kaitsta multilater- äh,, multinatsionaalseid Euroopa strateegilisi huvisid kogu maailmas, eriti peame kinni pidama oma lubadusest Euroopa Liidu naabrite suhtes. naabruspoliitika, see on äh, ühise julgeoleku ja äh, julgeolekupoliitika kontrollimiseks. Euroopa Liit ei Türgi ega Hiina ega Venemaa saa ähm, lähiümbruses äh, võitma, kuid Euroopa Parlament ei suuda üksinda võita, me peame panema seljad kokku komisjoni liikmesmaadega selleks, et saada käegakasutavaid tulemusi ning tuua Euroopa perspektiivi Lääne-Balkanis kohale. ainult siis saame venda neid, kes kahtlevad Euroopa rahvusvahelises rollis, peame saavutama seda sel aastal, suur tänu! suur aitäh teie kiire äh, sõnavõtu eest ja härra Van Dalen, üks minut EPP-st. esimees. Holland enamik liikmesmaid Euroopa Liidus praegu korraldavad oma kaitse NATO-l ja ma tahaksin, et nii ka jääks. see on koostööfoorum, rahvusparlamendid teevad ise otsuse, kas oma inimesi, mehi ja naisi selles foorumis ohtlikesse piirkondadesse saata. meie riik saavutab peatselt kaheprotsendilise eesmärgi, mis NATO-s vajalik on Euroopa Liidu raport ei nõuab, ei nõua Euroopa Liidu armee loomist, kuid de facto üks kaheksateist, üks üheksateist, üks äh, kakskümmend, see ikkagi seda tahab, siin on minu küll probleem, ma, äh, minu arvates on NATO väga oluline ning Euroopa peab tegema koostööd NATO-ga, selle juurde tahaksin ka jääda. aitäh! suur tänu, proua esimees! kui me võtame siin seisukoha, siis kõigepealt peame esitama endale küsimuse, millist Euroopat me tahame. millist Euroopat meil vaja on? kuidas me tahame oma ühise maja üles ehitada? vastus, kallid sõbrad, on väga lihtne. meil on vaja tugevat Euroopat. Euroopat, mis ei vaja kolmandaid osapooli oma julgeoleku tagamiseks, sest ta saab ise sellega hakkama. Euroopa, mida ei või ähvardada ükski kolmas riik kas siis äh, migrantide või muuga. iga liikmesmaa, ükskõik kui väike ta on, tal on hääl, tal on roll otsuse tegemistel, tema osaleb otsuse tegemisel, selline, sellist Euroopat meile on vaja, sellise Euroopa eest tuleb võidelda. see peab olema meie kõigi ühine tulevik, aitäh! härra Karas, palun! herr vizepräsident borrell! härra asepresident borrell! pilt räägib, on väärt tuhat sõna. Iraagi ja Iraani debati puhul istusite te komisjoni poolel ja kui räägitakse parlamendisiseselt ühisest julgeoleku ja välispoliitikast, eh, siis istute teisel pool ja see juba näitab iseenesest, et meil ei ole ühist lähenemisviisi eh, ühisele kaitse- ja julgeolekupoliitikale ja see näitab selgelt eh, meie vahelist lõhet ja kui me oleme lõhestunud, siis ei ole me usaldusväärsed, siis ei ole me valmis tegutsema ja kui komisjon et tahab, et me oleksime juhtival kohal läbirääkimistes kontinendil ja maailmas, siis on meil vaja ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja ma palun, et te teeksite üht, et meie välisliit, välispoliitiline liit, julgeolekuliit jõuaksid lõpule, et need et need saada, nendega saadaks valmis. nii et ma palun teid, et asuge meie poolele ja nii, ja tagage see, et Euroopa oleks maailmas tugeval kohal. suur tänu, härra Kristoforu, palun. Äh, proua esimees pean ütlema õnnitlused kolleegidele Danjanile ja teistele minu arvates jõuline välis- ja kaitsepoliitika, välis- ja julgeolekupoliitika on asi, mis on väga suureks väljakutseks. see on elulise tähtsusega, see on keskse tähtsusega, see on asi, mis oleks pidanud olema juba eile. me oleme juba omadega väga hiljaks jäänud, ka Euroopa Liit tahab kaitsta oma piire ning täita oma kohustusi äh, kodanike kaitsmise ees. Äh, loomulikult ta peab äh, panema sinna ka raha, välisasjad, julgeolekupoliitikat, nii et Türgi ei peaks mõtlemagi selle peast, peale, et ta läheb Tüür-, Süüriasse või Liibüasse või okupeerib Küprost, kui meil on Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsepoliitika olemas, kui me jõuame sellesse, siis Euroopa Liidu liikmesmaad peavad samme astuma ja ma arvan, härra Borrell, oleks hea, kui meil oleksid liikmesmaad, kes teevad otsuse, et nad äh, tegutsevad, nad tegutsevad iga ründe vastu, kui rünnatakse Euroopa Liidu liikmesmaad. suur tänu, proua Virkonen Talija Demiral samuti eh, palusid sõna. proua Virkunen, palun lugupeetud esimees, viimastel aastatel on Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika edasi arenenud soodsas suunas, peab aga ikkagi ütlema, et kui Euroopa Liit tahab olla tugev, ühtne, usaldusväärne globaalne tegija, siis me peame palju kiiremini ja ühtsemalt suutma kriisidele reageerida seda ei ole võimalik saavutada, kui me nõuame äh, ühehäälsust, seetõttu toetan jõuliselt seda ettepanekut, mida siin on ka väl-, raportis välja toodud, et me peame minema kvalifitseeritud häälteenamuse otsuste juurde nende asjade puhul, kus see on võimalik, ilma et mingisuguseid kokkuleppeid tuleks muuta. Need on vähemalt need küsimused, mis on seotud inimõigustega, äh, majanduslike ähm, äh, nõuetega või tsiviiloperatsioonidega. seda on võimalik teha väga lihtsalt Euroopa Liidu liikmesmaade juhtide otsusega. ja siin ma kutsun et üles komisjoni ja kõrget esindajat seda asja edasi viima, et meil õnnestuks kiirendada öö, äh, otsuse tegemist, et me oleksime tugevam, ühiselt tegi, äh, ühiselt tegutsema, et me oleksime usaldusväärsem globaalsel areenil. ja sõna saab järgmine kõneleja aitäh, kõigepealt õnnitlused kolleegidele, kel, eh, kes selle raporti koostasid. välisasjade julgeolekupoliitika mõte mõned aastad tagasi oleks olnud lihtsalt mingi teooria. täna, arvestades neid arenguid ja globaliseerunud eh, tingimusi, see on äh, muutnud võimalikuks selle peale mõelda, et meil oleks tugev majandus, aga mõelda ka selle peale, kuidas pidada kinni rahvusvahelisest õigusest. ilma energiajulgeolekuta oleme me kaitsetud igasuguste ähvarduste eest. energia tähendab ka seda, et see kaitseb meid sõjaliste ähvarduste eest. küsimus ei ole mitte ainult kaitsest, aga nii nagu senikaua, kuni härra Erdogan on partner, ka äh, seda me jäämegi kahetsema, härra Borrell, inglise keeles nad okupeerinud äh, Küprose probleem äh, on äh, olemas, sellel on nimi, selle nimi on Ottomani Türgi godinje izvjee o provedbi zajednike sigurnosne i obrambene politike ühtse julgeoleku kaitsepoliitika iga-aastane raport ei arvesta äh, Lääne-Balkanit, see tuleb siin tuleb aga rõhutada, et see Euroopa osa on Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsepoliitika jaoks oluline, on vaja rõhutada, et Euroopa Liidu äh, tegevus peab olema tugevam selles äh, piirkonnas Euroopa missioonidega, ma olen nõus, et tegevus meie lähipiirkonnas äh, on Euroopa jaoks prioriteet, kui ka näiteks Horvaatias, küll aga ma usun, et tõsist progressi Lääne-Balkani riikides on võimalik saavutada ja seda ei saavutada, kui me püüame meelitada autokraatidsetele eh, liidritele, nagu näiteks Serbias, või süsteemselt eh, rikume horvaatlaste inimõigusi, nii nagu Bosnias ja Hertsegoviinas. Euroopa Liit eh, võib toetada nende riikide progressi ning aidata ka olukorda parandada selles Euroopa piirkonnas, kui ta ei põrku probleemide eest tagasi, vaid on valmis ka edasi liikuma. I suur tänu, president, ja erinevalt sellest raportist mina ei toeta PESCO rakendamist, ma ei taha Lissaboni lepingusse siduvat lepet, me pidime juba kaks korda selle üle Iirimaal hääletama ja äh, ma äh, ei taha kaitsepoliitikat, mis survestab Iiri neutraalsust ja me oleme igal juhul vastu igasugusele liikumisele kvalifitseeritud häälte enamuse suunas ja Euroopa Liidu Liidu militariseerimise suunas. Euroopa Liit, mis on militariseeritud, ei ole kodanike eh, huvides. valge raamat, mida raport nõuab, oleks uus samm, aga mitte kasulik eh, üllataval kombel Prantsusmaa eh, ettevõtted eh, valitsesid eh, nendel PESCO raames heaks kiidetud hangetel eelmisel korral, see on Prantsusmaa huvides, nii et ärme sekkume riikide siseasjadesse, raportis tuleks viita ka ÜRO harta artiklile kaks neli, liikmesriikide, riikide autonoomsus on oluline teema suur tänu, PESCO, sõjaväeline liikumine, igasugused tangiliikumised ja nii edasi, meie kaitsereform, need on ainult mõned märksõnad ja selge on see, et Euroopa Liit peaks nüüd eh, sotsiaalseid ja kohalikku arendusprojekte vähendama ja selle raha kõik suunama sõjaväkke artikkel nelikümmend üks lõige kaks ütleb meile selgelt, et eh, et, et sõjaväelisi vahendeid ei ole võimalik rahastada ja tõepoolest eh, on praegu eh, habras rahvusvaheline olukord, meil on mitmeid konflikte, aga me ei tohiks eh, sellegipoolest muuta meie rolli, ka meie Eh, kaubanduspoliitika ja meie majanduspoliitika, millega toetatakse üha enam relva eh, eksporti ja nii edasi, õhutab neid konflikte. kui me räägime vabadusest ja demokraatiast, siis me peame lõpetama relva ekspordi igale poole mujale maailma ja me peame sellise relvastumise, võidurelvastumise lõpetama me peaksime hoopis keskenduma relvastumise lõpetamisele, ja vot see olekski õige julgeolekupoliitika hoopis selle asemel, mida meie teeme. aitäh. nüüd Euroopa Komisjoni nimel eh, saab sõna härra Burrell, palun. Excuse me, president. palun vabandust, president, ma juhendasin eh, siin inimesi, aga ma pean ka kuulama äh, Äh, maailm muutub ja asjad sünnivad ka praegusel hetkel. ma pean tänama kahte raportööri, ma arvan, et tegemist on väga huvitava panusega, arutelu oli väga huvitav, äh, meie välis- ja julgeoleku ning kaitsepoliitika vallas. keegi siinpool, keegi ütles, et ma peaksin istuma teisel poolel. jah, tõepoolest, see on komisjoni pool ja siinpool on nõukogu pool. ja te teate väga hästi, et kõrge esindaja on üheaegselt nii nõukogu esindaja kui ka komisjonis töötav inimene. ja senikaua, kuni see on, ma pean äh, vist kohta vahetama ja et see nii ei oleks, siis tuleks jällegi muuta äh, aluslepinguid, aga seda me vist täna õhtul enam teha ei jõua, see võtab rohkem aega. ja ma, ma ei mõista liikmeid, mõningaid liikmeid äh, kes kardavad, et me loome siin mingisuguse äh, monstrumi, mis on äh, hargmaiste firmade teenu, teenistuses äh, ütlevad, et me oleme militaristid, komisjon on ühine ja nii-öelda sidustav organ. ei oma pädevust välis- ja kaitsepoliitika valdkonnas. nii et see on ju naljakas, et kui tal ei ole pädevust, miks me siis lõime selle nii-öelda kaitsekoostööliidu? Äh, kaitsekoostööliidul ei ole pistmist kaitsepoliitika, see on seotud kaitsetööstuspoliitikaga, äh, mis on natuke teine asi. täna, kas me tahame seda või mitte, oleme me maailmas, kus ühine välispoliitika toimib läbi ülemkogu ühehäälsuse põhimõtte alusel. ja see on väga kaugel sellest, mida võiks nimetada föderaalsuseks või föderalismiks. ja kaitsepoliitika puhul kehtib seesama seetõttu ma ei karda, ma, ma ei mõista väga hästi neid inimesi, kes ütlevad, et me siin kukume föderalismi musta auku. me oleme sellest väga kaugel. ma arvan, et Euroopa Liit vajab seda, et me süvendaksime oma võimet maailmas koos tegutseda ja siin parlamendi liikmete hulgas on ka neid, kes sellesse ei usu, aga mina usun. Äh, kui mind seati sellele ametikohale kandidaadiks, siis äh, mina ütlesin, et ma usun, et äh, meie liidu kaudu me süüd-, suudame tegutseda otsustavamalt, tugevamalt ja seetõttu me olemegi üheskoos sõnastanud ühise poliitika, aga ühine ei tähenda ühtne. meenutagem, et meil oli kunagi ühine valuuta, mis ei olnud ühtne valuuta, meil oli EKÜ ja samas ka liikmesriikidel oli ka oma valuuta seal kõrval äh ja mäletate, kui palju aega läks selleks, et Euroopa Liit vahetaks ühise raha ühtse raha vahel, äh, vastu. et liikmesriigid loobuksid äh, äh, rahapoliitika suveräänsusest üle kahekümne aasta ja äh, rahapoliitika suveräänsus ei ole nii suure sümbolväärtusega, katse, kaitsepoliitika on sümbol see on riiklikule suveräänsusele palju lähem küsimus, nii et äh, pole üllatav, et ühisest poliitikast ühtse poliitikani jõudmiseks läheb väga palju aega. ja minu arvates see raport selgitab väga hästi, millised raskused sellel teel seisavad ja ma mõistan, et kui me räägime teemadest, mis on meile väga lähedased, nagu näiteks Liibüa, siis kohe kerkivad esile liikmesriikide erinevad seisukohad ja see ongi meie nõrkus. nii et see tee on veel väga pikk, aga minu arvates ei tohiks loobuda ühisest võimsusest ja see, seda ei takista ka see, kui me loobume ühehäälsusest kvalifitseeritud häälte enamuse kasuks. nii et äh, igal juhul ma tänan äh, raportööre, ma loodan, et mul õnnestub äh, raportööridega sellel teemal veel isiklikult rääkida, sellepärast et Euroopa tulevik sõltub sellest, mis me täna teeme. me ei usu, et äh, meie tulevik sõltuks sellest, mis toimub äh, meie piiride sees kogu tulevik otsustatakse ülejäänud maailmas. kliimamuutus, immigratsioon, kõik on geopoliitika, see on moesõna praegusel hetkel, aga jah, kõik on geopoliitika. ja selleks, et olla geopoliitikas tegija, on vaja sõjalist võimekust, on vaja diplomaatilist võimekust ja see peab olema tugev võimekus. Öeldakse sageli, et me oleme, meil on valik selle vahel, kas olla tegija, tegutseja, player, actor või olla mänguväli, playfield. me oleme tegutseja, aga me oleme identitee-, oma identiteeti alles otsiv tegutseja. ja äh, raport viitab ka sellele, et tegemist on eksistentsiaalse küsimusega äh, Euroopa tuleviku jaoks. ma tänan osalenud liikmeid, tänan proua presidenti, neid liikmeid ei ole küll väga palju, keda see teema huvitaks, aga see on väga oluline teema ja suur tänu, et jäite hilja õhtul siia, et seda väga huvitavat arutelu kuulata ja see on väga olulise tähtsusega arutelu meie tuleviku seisukohast äh, ühiskonnana maailmas, mis on raskustes. aitäh, kõrge esindaja ja ka kahe raportööri nimel edastan ma tänud. nüüd aga härra McAllisterile veel sõna. proua president, daamid ja härrad, kallid kolleegid, kõrge esindaja ja asepresident rääkis just mitmetest äh, probleemidest, kuna kellaaeg on hiline, siis ma teen lühidalt, aga tahaksin tänada teid kõiki teie panuse eest, ma tahaksin tänada teid ausa ja avatud debati eest, mul oli hea meel näha, et enamik kõnelejatest selles kojas toetavad öö, äh, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamise äh, poolt. ma loodan, et see äh, kajastub ka läbirääkimistes järgmise finantsraamistiku üle ja härra Borrell, nende raames meil ei ole vaja mitte ainult piisavat rahastust, vaid ka meie väliskoostööinstrumentide paindlikkuse ja juhtimise parandamist ja ähm, ma äh, tänan ka kõrget esindajat, kes oli meiega pikki tunde, äh, see näitab temapoolset austust, ma tänan teid. suur tänu ja nüüd härra Danjan, palun. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes osalesid arutelus, kuulsime palju huvitavaid seisukohti, mul on kahju, et mõned seisukohad äh, Äh, ikkagi äh, lähtuvad sellistest äh, eelarvamustest, meie raport ei ole ideoloogiline, see on pragmaatiline, me peame leidma vahendid tegutsemiseks tänases väga keerulises maailmas, Euroopal on siin oma roll ja ka sõjaline roll kui kolleegid räägivad, et Euroopa Liit militariseerub, siis see on muinasjutt me ütleme kolleegidega, et tuleb leida tasakaal tsiviil- ja kaitsepoliitika vahel äh, rahvusvahelises koostöös, aga äh, antud juhul äh, see tõepoolest tähendabki äh, ka militaaraspektide hõlmamist, sellepärast et praegu see poliitika on praktiliselt äh, äh, ainult tsiviilpoliitika ja mul on natukene kahju, et kolleegid natuke moonutavad seda olukorda. Äh, nii et mina püüdsin vältida oma poliitiliste vaadete siia sissekirjutamist, ma püüdsin lähtuda äh, olevikust, reaalsest olukorrast ja ma näen igalt poolt, et äh, Euroopat on vaja liikmesriikide kujul, komisjoni kujul, liikmesriikide vägede, ühiste vägede kujul, Euroopat on vaja Äh, maailmas ja me ei räägi siin äh, NATO asendamisest kollektiivse julgeoleku tagajana, aga on äh, piirkondi või kohti, kuhu NATO ei saa sekkuda, sest neil ei ole huve seal. eelmisel nädalal teatas Trump, et Ameerika väed tõmbuvad suures mahus tagasi Aafrikast, Nigerist, Malist, Somaaliast Äh, kuidas me saame ameeriklaste peale loota sellises olukorras, me peame ise võtma vastutuse. maailmas on kohti, kus äh, prioriteedid Euroopa ja Ameerika vahel ei sarnane, see ei tähenda seda, et me ei ole partnerid, et meil ei ole ajaloolist sidet, aga Euroopa peab välja näitama, kaitsma, äh, võtma vastutuse oma prioriteedide eest, see on väga oluline ja see on identiteedi küsimus, kui me ei taha geopoliitiliselt kaardilt kaduda, siis see on vastutus, mille me peame võit-, võtma. suur tänu. nüüd lõpetan selle arutelu ja homme toimub hääletus sel teemal. enne kui me jätkame ja arutame Liibüa olukorda, tahaksin teid teavitada kõigepealt mõnest punktist otsuseid eh, on vahepeal langetatud seoses fraktsioonide ja komisjonidega protokollis, eh, eh, protokollis kajastuvad need ja tänasega jõustuvad need vastu võetud otsused. suur tänu kõikide tehtud töö eest. see on siis suunatud peamiselt raportööridele ja nüüd teeme viieminutilise pausi selleks, et kõik saaksid natukene puhata. viie minuti pärast jätkame. Nagyon köszönjük! süsteem, aga uue metoodi kohta saate infot oma dokumentidest, te peate selleks äh, lihtsalt nuppu vajutama, et sinise kaardi küsimust esitada. kõigepealt annan sõna viieks minutiks äh, komisjoni esa, esindajale härra Borrellile, seejärel äh, härra McAllister, proua Kati Piri ja teised fraktsioonide nimel señores miembros, las cosas en Libia están yendo desde. austatud president, eh, liikmed, eh, parlamendiliikmed, olukord Liibüas on muutunud järjest hullemaks, viimastel päevadel oli tekkinud juba väikene lootus, aga tegelikult on Haftasi vägede rünnakud juba jõuludest saadik intensiivistunud, toimunud on äh, tsiviilelanike piirkondade pommitamisi, Tripoli sõjakoolis hukkus kolmkümmend kadetti ja loomulikult me mõistame kõik need rünnakud hukka. aga me ju veedame väga palju aega rünnakuid hukka mõistes ja selle sõja äh, inimkaotuste hulk on muutunud Liibüa elanikkonnale juba väljakannatamatuks äh,. Tripolis on tuhandeid sisepagulasi, tuhandeid võitlejaid, tapetud on kolmsada tsiviilisikuid, rünnatud on haiglaid